sõbrad. kallid kolleegid, daamid ja härrad. põgenikevood on meie ette pannud ajaloolise probleemi ja seda probleemi on meil võimalik ainult üheskoos lahendada. tuleb näidata solidaarsust üles nii sisse kui väljapoole ja sellepärast räägime me kohe hädameetmest selleks, et sada kakskümmend tuhat pagulast Itaaliast, Ungarist ja Kreekast ümber asustada teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. kestev humanitaarne kriis, kallid kolleegid, saab lahenduse saada ainult siis, kui me mõtleme ka probleemi välismõõtmele. olukord Süürias, aga eelkõige Süüria naaberriikides halveneb iga päevaga iga päev üha rohkem inimesi asub ohtlikule teele selleks, et jõuda Euroopasse. me teame, et konflikt Süürias kestab nüüd juba viiendat aastat, poliitilist lahendust ei paista mitte kuskilt, vägivald on suurenenud viimastel kuudel, inimesed, kes üritavad oma elu päästa, kaotavad sellegipoolest oma sissetuleku, kodud üle poole inimestest seal elab äärmuslikus vaesuses ja neli miljonit registreeritud süürlast on vastu võtnud Jordaania, Liibanon ja Türgi ning on näidanud sellega üles täiesti uskumatut abivalmidust ja ka need riigid ei saa enam hakkama pagulaste vastuvõtmisega, eriti Jordaania ja Liibanon on praeguseks jõudnud oma piirideni ja need, kes äh, aitavad Süüria põgenikega Süüriast lõuna poole, ei suuda enam seda teha, UNHCR-il on raha otsas. väga paljud teist äh, on härra Guterresega sellel nädalal kohtunud aga, kallid kolleegid, aitajaid UNHCR-i äh, hätta jätta. meil loodi mandaat fond selleks, et koha peal pagulasi aidata ja vastuvõtjaid riike samamoodi aidata. proua Mogherini meenutas veel kaks päeva tagasi siin kojas, et sellest fondist on ette nähtud neli miljardit eurot abiks. siiamaani, daamid ja härrad on nelikümmend üks miljonit välja makstud. Euroopa Liidu eelarvest ainult viis miljonit. suurema osa maksid Saksamaa ja Itaalia ja sellepärast ma ütlesin peaminister Pettelile kui nõukogu eesistujale eeldades, et te olete sellega nõus oma kirjas, arvestades eelmisel nädalal vastu võetud resolutsiooni, et nüüd tuleb viivitamatult hoolitseda selle eest, et äh, välja maksmata maksed tehtaks koheselt ja samal ajal kutsun üles ka komisjoni kõik äh, olemasolevad vahendid kutsun ka komisjoni üles kõik olemasolevad vahendid Euroopa Liidu eelarvest Liibanoni, Jordaania ja ka Süüria, seal kus võimalik, ning Türgi aitamiseks välja maksta. daamid ja härrad, kui me seda ei saavuta, siis tuleb meil veelgi rohkem probleeme, kui praegu juba on meie usaldusväärtus, väärtus sõltub ka sellest, kas rahad, mida me nendele riikidele äh, soovime anda, tõeliselt tõesti ka välja makstakse, sellepärast suur tänu teie toetusele ning ma avaldan selle kirja, ma palusin ka, avalikustan selle kirja ja ma palusin härra Petelit, et kui järgmisel nädalal tõesti erakorraline ülemkogu kokku tuleb, et siis tõesti valitsusjuhid ja riigipead ka otsekoheselt need väljamaksed teeksid. härra Viiba. härra Veeber, palun. härra president, in... me oleme praegusel hetkel täiesti erakorralises poliitilises olukorras ja meie ees on suured probleemid ja sellepärast on ka see tänane erakorraline täiskogu meil siin, meie fraktsioon toetab seda, meil tõesti tuleb näidata nüüd, et Euroopa on valmis midagi ette võtma, eriti Euroopa Liidu institutsioonid. me täna näitame üles solidaarsust Euroopa sees ja Rahvapartei toetab teie seisukohta, et me peame ka tõesti väljaspoole solidaarsust üles näitama ja oma fraktsiooni nimel tahtsin veel kord öelda, et eh, tänane sõnum on esimeseks sammuks, meil on vaja ka teised küsimused lahendada, nagu näiteks turvalised päritoluriigid tuleb paika panna, sinna tagasi saatmine, samamoodi nagu ka piirikontroll, see kuulub paketi osasse ja see on osa Euroopa vastusest. rahvapartei fraktsioon soovib näidata täna, et Euroopa on valmis tegutsema ja sellepärast toetame neid ettepanekuid, mida te tegite, aitäh. härra Pitella, palun Il, e brevemente il gruppo socialista e... teen lühidalt. härra president, sotsiaaldemokraatide fraktsioon on veendunud, et Euroopa Parlament saadab täna jõulise sõnumi, sõnumi, milles kõlab solidaarsuse ja hoolivuse hääl. mitte ainult pagulastele, vaid ka Euroopa kodanikele. me toetame teie kirja, härra president me oleme sellega nõus vaimus ning mõistame, et see on oluline. meil on probleeme tõlkega, probleeme Saksa kanaliga, ütleb äh, härra president, see nüüd ka veel, kas äh, Saksa kabiin, ma räägin nüüd äh, prantsuse keeles selleks, et öelda, et ei ole enam tõlget saksa keelde, aga nüüd jälle on, nii et jätkake. lugupeetud president, me oleme nõus teie kirjaga vaimus Teie pöördumisega komisjonile ja nõukogule tahame, et äh, vahendid muudetaks kättesaadavaks, et aidata pagulasi äh, Liibanonis ja mujal. räägin oma fraktsiooni nimel, tänades teid kogu südamest, äh, kõik vabatahtlikud, kõik äh, kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes äh, näevad nii kõvasti vaeva äh, armastuse, kire ja oskusega, näidates üles suurt hingelahkust. aitäh, härra Pitele, härra Verhofstadt, palun. Thank you for the support, thank you. suur tänu teile selle suure toetuse eest. aitäh ka mina tahan tänada teid selle algatuse eest, eile toimus meil arutelu härra Timmermansiga ja me tõstatasime sellesama küsimuse, vahendite puudumise küsimuse Euroopa Liidus. toetame teie pöördumist täiel määral ja ma ei mõista, kui Euroopa Liit on oma eelarves näinud ette miljardeid selleks, et rahastada ÜRO-d otseselt, siis pärast sellist kriisi on järsku ainult mõningad miljonid üle kantud toetame teie algatust ja loodetavasti kogu täiskogu seda teeb äh, teatavate eranditega võib-olla siin paremal pool. härra Lamberts, palun härra president, enne kui ma oma seisukohti avaldan, tahaksin ma öelda, et paluksin teataval määral siiski austust, et kolleegid saaksid oma seisukohti avaldada. ka mina olen valmis toetama teie ettepanekut. Eh jah, andke mul võimalus oma seisukoht välja öelda tahaksin öelda, et härra president, me hakkame vastu võtma täna teksti kiireloomuliselt ja ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et kui nõukogu peab muutma põhimõtteliselt äh, komisjoni ettepanekut, äh, siis äh, ma tahaksin nõuda, et Euroopa Parlamenti samuti arvestataks ja Euroopa Parlamendiga konsulteeritaks. see on kodukorda puudutav küsi-, küsimus ja ma palun, et te kuulaksite minu seisukoha lõpuni, aitäh. Vielen Dank, <clears throat> Herr Lamberts suur tänu, härra Lambert. nüüd saab sõna härra Fox. president, earlier you said that you wanted us lugupeetud president, te ütlesite ennem, et te tahtsite, et me aitaksime neid, kes abi kõige rohkem vajavad ja meie oleme äh, teiega nõus, meie fraktsioon on teiega nõus, aga kõige rohkem ei vaja abi need, kellel on äh, jõukus ja tervis, et tulla Süüriast äh, jalgsi Euroopa piiridele. kõige rohkem vajavad abi need, kes on Türgi pagulaste laagrites, Liibanoni pagulaste laagrites, nii et minu fraktsioon hääletab selle ettepaneku vastu. sellepärast, et meie ei arva, et Euroopa väravate avamine kõikidele, kes piirini jõuavad, on õige meetod nende aitamiseks ja me leiame samuti, et põhimõtteliselt on vale, et Euroopa Liit äh, käsib või sunnib äh, teie enda sõnadega liikmesriike võtma vastu inimesi oma koduriikides äh, vastu nende tahtmist, aitäh. härra Skiliotis. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς παρόλο που αυτό το ψήφισμα δεν θεωρούμε ότι είναι αρκετό, meie ei usu, et selle, sellest piisab, meid ümbritseb suur humanitaarkriis, sõda. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu institutsioonid peaksid püüdma regioonis rahu jalule seada. meie arvates on vastuvõetamatu, et liikmesriigid oma piire sulgevad ja paistab, et nad ei näe seda suurt humanitaarkriisi, me toetame seda algatust, me peame minema sõnadelt tegudele, me peame neil abivajajatele abikäe äh, osutama, ka liikmesriigid Itaalia, Ungari, Kreeka vajavad abi ning äh, ma arvan, et me peaksime nõudma veelgi enam, äh, meil oleks vaja terviklikku lähenemist sellele probleemile Euroopas, aitäh. härra Farage. president Schulz lugupeetud nagu president Schulz, ÜRO pagulaste ülemvolinik ütleb, et viiskümmend üheksa miljonit äh, inimest on äh, ümber asustatud kogu maailmas ja selle resolutsiooni ettepaneku poolt hääletamine täna saadab sõnumi, et tegelikult Euroopa on valmis vastu võtma piiramatu arvu inimesi ja et äh, ja see on füüsiliselt ja poliitiliselt võimatu. kas poleks mitte mõistlikum, kui me mõtleksime, mida tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta Genfi konfi konventsioon ütleb pagulaste kohta, pagulane on inimene või äh, inimesed, kes äh, oma rassi, usu, poliitiliste uskumuste või seksuaalse sättumuse tõttu on otseselt tagakiusamise ohus. kui meie liikmesriikidena rakendaksime seda määratlust ja aitaksime tõelisi pagulasi, siis äh, ka meie avalikkus toetaks meid. väravate avamine piiramatule arvule miljonitele, suur rahvaste voog mis äh, aitab kaasa kasumi äh, kasumile, äh, see viib ainult inimeste Vahemeres uppumisele ning sellel pole mingisugust mõtet. härra Borrelli. härra Borrelli. aitäh, härra president. EFTD fraktsioon esindab siin väga selget seisukohta. Itaalia delegatsioon toetab veendunult nende, seda taotlust. Siamo, siamo convinti che l'Europa debba fare l'Europa e tra... me oleme veendunud selles, et Euroopa peab olema euroopalik. ja me ei või jätta neid inimesi oma saatuse hooleks. suur tänu, härra Borrelli see oli väga huvitav sõnavõtt teie poolt. härra Vlimski. president, ich erachte es als einen härra president, ma leian, et see on vastuvõetamatu sekkumine teie presidendi rollis eh, siin väljendada oma arvamust parlamendi ees, kui me peame arutelu niivõrd eh, või te leidsite, et ei ole võimalik pidada arutelu niivõrd olulise teema üle. me soovisime arutelu selle väga olulise päevakorrapunkti äh, juures ja nüüd me oleme olukorras, kus äh, toimub äh, näiline parlamentaarsus, kus toimub juhuslik arutelu, et inimesed, kes tõstavad käed vahel, saavad sõnad vahel, ei saa. Te kahjustate Euroopa parlamentaarset demokraatia, kui te niivõrd olulise teema puhul ei lase läbi viia tavapärast arutelu. ja ma kutsun üles kõiki fraktsioone, et me säilitaksime meie koja väärikuse ja sellise olulise otsuse puhul oleks võimalik pidada ka arutelu, mitte lihtsalt ei võtaks vastu äh, kiiruga otsuseid, mille puhul ei ole peetud korralikku arutelu. see tuleb meie kojale kahjuks. ja sisulise poole pealt tahan veel öelda, et see, mis on meie otsuses täna kirjas, et siis kiiruga laiali jagada see rändajate voog üle Euroopa see on midagi, mis meie koda lõhestab ja see on täielikult vastuolus riikide suveräänsuse põhimõttega. me peame võimalikult kiiresti leidma lahenduse, mis läheb sellises suunas, et aidata inimesi nende koduriikides, mitte sundida riikidele peale selliseid otsuseid, mida Euroopa ähm, kodanikud ei toeta. aitäh! suur tänu. suur tänu, härra Verhofstadt, et juhtisite oma tähelepanu selle. härra Timmermann soovis sõna, palun. aitäh, härra president, et mulle sõna andsite. maailm seisab silmitsi pagulaskriisiga. härra Farage'il on täiesti õigus kui ta sellele tähelepanu juhib. pagulaskriis, mis jääb meiega veel pikkadeks aastateks. me peame tegelema praegu pakilise kriisiga, selleks et me saaksime toime tulla ka struktuurse kriisiga täna eurooplastena seisavad meie ees väljakutsed poliitilisel tasandil humanitaarsel tasandil ja ma ütleksin et isegi moraalsel tasandil kas me oleme võimelised pakkuma välja lahendusi, mis on realistlikud, mis vastavad meie õiguslikele kohustustele, aga eelkõige, mis vastaksid meie hingele. ma tahan öelda täna Euroopa Komisjoni nimel, et me oleme väga tänulikud Euroopa Parlamendile selle eest, et te mõistate, kui pakiline see teema on. me oleme väga tänulikud Euroopa Parlamendi presidendile, et olete ohjad enda kätte haaranud ja olete pakkunud välja võimaluse hääletada täna, et mõlemad institutsioonid Euroopa Parlamendi juhtimisel saavad öelda liikmesriikidele ja nõukogule, et praegu on aeg tegutseda tegutseda lähtudes meie humanitaarsetest põhimõtetest. me ei kutsu üles sellele, et avada kõik piirid. aga me kutsume üles sellele, et me säilitaksime sideme oma hingega, et me ei ütleks inimestele, kes põgenevad sõja ja tagakiusamise eest, et te peaksite jääma eemale Euroopa kallastelt. me peame tegutsema nüüd. ja ma vannun selle parlamendi ees, et ma võtan poliitilise